kuulutan Euroopa Parlamendi istungjärgu avatuks, mis lõppes üheksateistkümnendal aprillil ning üheksateistkümnenda aprilli protokoll on laiali jaotatud, kas selle kohta on mingisuguseid märkuseid?